Äh, äh, palju kulutusi tegema, nüüd mina hääletasin selle poolt sellepärast, et see suurendab kuus koma kaheksa protsenti Euroopa Liidu eelarvet ning selline suur äh, suurenemine ei ei paranda midagi ning äh, see äh, eemaldab Ühendkuningriigis ja kogu Euroopa Liidus hääletajaid ähm, eemale Euroopa Liidust. miks peaks Euroopa Liit saama rohkem raha, kui äh, ka avaliku halduse üksused saavad vähem? miks peab Euroopa Liit kogu aeg rääkima sellest, et me peame kulutusi vähendama ning makse suurendama ning ähm, säästualal on see, ajal on see suur Eh, silmakirjalikkus, et Ühendkuningriigilt tahetakse rohkem raha ning eh, meie valitsus on eh, kodanikele palju lähemal kui suurem osa siit para-, parlamendist. härra Lyon, palun, George Lyon, kus ta on, kas ta läks juba minema? Ivan Zaniki, palun. aitäh, president

praegused säästumeestmed selleks, et majanduskriisist välja tulla, ei ole meile andnud soovitavaid tulemusi ning nagu väga meie Lavi-, kolleeg Olavia raport juba mainib, siis me peame te-, tegema palju selektiivsemalt oma kulutuste kasutamist ning ainult sel moel on meil võimalik tööhõivet ning kasvu suurendada ning Euroopa Liidu liikmesriikide majandusi tasakaalustada, võttes arvesse Euroopa Liidu kodanike soove. ning seega ma hääletasin selle selle raporti poolt, aitäh, president! aitäh, ähm, proua Janakutakis, palun! aitäh, ähm, parlament, äh, parlamendiliikmete kohustuseks on oma valimisringkonda huvisid esindada. Euroopa Liidu äh, usk on äh, praegu väga madal ning Eurostati arvet arvude alusel ainult üks kolmest äh, liikmes, äh, kodanikest äh, näeb, et Euroopa Liit on midagi positiivset. ning kui me tahame usaldusväärsust suurendada, siis me peame üleliigseid kulutusi kärpima ning seitse protsenti suurendada eelarvekomisjoni poolt on minu arvates meie valimis, minu valimisringkonna solvamine. ning ma tahaksin, et kogu see kogu eelarve külmutatakse ning seetõttu nõukogu mm, kolmeprotsendiline tõus on minu jaoks palju äh, soo-, äh, soovitavam. komisjon äh, nõudis meilt kümmet miljardit juurde kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks ning äh, see on täiesti ennekuulmatu. ning meie peame saatma komisjonile selge sõnumi, et me ei saa enam minna edasi kodanike maksudega äh, sebimisega, aitäh. aitäh, äh, pro-, palun Roberta Angelilli aitäh, ma tahaksin oma kolleege tänada suurepärase töö eest selle raporti kallal ning ma tahaksin kinnitada, et Euroopa Parlament äh, Erasmus Progendiga äh, te tegeleb edasi ning äh, üle poole miljoni üliõpilased üle terve Euroopa Liidus on käinud välismaal selleks, et õppida ning meie hääletasime nõukogu kärbete vastu ning nõudsime suu-, selle Eh, selle, selle eelarverea suurendamist võrreldes komisjoni ettepanekuga ning me peame Erasmuse programmi rakendama ning lisaks sellele me peame teeme ettepaneku uue strateegia jaoks, et luua strateegia Euroopa Liidu noorte jaoks, sellepärast et noored ei pea meie kriisi arvelt, meie kriisi kinni maksma. noorte tööpuudus on peaaegu kakskümmend viis protsenti, kahekümne viie protsendini jõudmas Euroopa Liidus, aitäh! proua Körlin on ära läinud, härra Anton Jutsi, palun. aitäh, härra president ning äh, ma tahaksin õnnitleda teid suurepärase töö eest, härra äh, Lavia, mis puudutab Euroopa Liidu eelarvet kahe tuhande kolmandast aastat. meie äh, kolleeg pidi väga rasket tööd tegema sel hetkel, kui liikmesriigid ning Euroopa Liit Liitu parlament tundub liikmesriikide kodanike jaoks kaugel olevat ning praeguse kriisi ajal me tahame Euroopa Liidu kulutusi pidevalt vähendada ning Voon ning härra Lavia on suutnud tagada järjepidevuse meie algatustele ning meie poliitikatele ning ma leian, et on äärmiselt oluline ning mina palusin, et pilootprogrammi energeetika ning Kiskjakonna all valas kiirendataks ning ma loodan, et Euroopa Liidu eh, tingim-, eel, eelistusi võetakse arvesse, aitäh. aitäh, härra Tännak, palun. vabandust, härra Kööling minu arvates on täiesti enneolematu praegused piirang, eelarve piirangute ajal Euroopa Liit tahab äh, kahe tuhande kolmanda aasta eelarvet suurendada kolme protsendi võrra, mis on palju suurem kui inflatsioon ning parlament teeb äh, kuueprotsendise maksete suurendamise ning ähm, me tahame kolmkümmend viis äh, miljardit vähendada see on muide üheksakümmend protsenti, on ning Euroopa Liit ei pea jääma kaugele, jääma sellest, mis praegu toimub, igal pool Euroopa Liidus on raske olukord ning äh, praegune äh, pea, praegu on pidanud meie koduriikides avalik haldus võtma vastu väga suuri kulutusi igapäevasel tasandil. Euroopa Liit on väga kallis ettevõte ning nõuab ka väga palju raha, kuid kui ta tahab jääda Euroopa kodanike äh, teenistusse, siis ta peab kokku hoidma, nii nagu kõik teisedki aitäh, äh, Peter Jaar, palun. aitäh, president. sooviksin tänada raportööri selle raporti eest, see kompromiss oli väga hea, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta üldeelarve keskendub avalikkuse huvidele ja tegemist on viimase eelarveperioodi aastaga. mitmed projektid esitati viimasel hetkel, et eh, neid rahastatakse. ja nüüd püütakse siis kehtestada ka finantsdistsipliini, kuid me peaksime olema õiglased suurem osa rahast, mida Euroopa Liit kulutab, peaks minema majanduskasvu ja innovatsiooni äh, soodustamiseks, nii et minu arust see läheb õigesse kohta. härra Veelam, palun. aitäh. ma tahaksin rääkida siseturust ja samuti personalikuludest. eelarves ei tohiks ette näha enam kui kümme protsenti personalikuludele. me peaksime keskenduma infotehnoloogia infrastruktuuri edendamisele ja samuti peaks olema Solvit hea lahendus kohtuvälistele vaidlustele sellel oleks toetav roll ka siseturu toimimisele. ma hääletasin selle raporti vastu, kuna ma leian, et need eri valdkonnad äh, vajavad äh, erinevat käsitlemist. härra Messerschmidt, palun. Er er aitäh. ma arvan, et äh, reaalsustaju puudumisest on kõige kõnekam näide see, kui hakkame rääkima sellest eelarvest, mille me just vastu võtsime, kõik liikmesriigid peavad ju ometigi oma kulutusi kärpima, hoolimata sellest, et äh, Kontrollikoda juba kuueteistkümnendat äh, aastat ei ole andnud rohelist tuld sellele viisile, kuidas me maksumaksjate raha kasutame ja vaatame, kui palju pettust esineb Euroopa Liidu vahendite kulutamisel, kuskil mujal ei oleks see võimalik. ja parlament ei hääletanud mitte ainult inflatsioonilise suurenemise poolt, vaid palju suurema eelarve suuren-, eelarvevahendite suurenemise poolt. ja ma loodan, et inimesed näevad, peaksid täpselt aru saama, mis nende rahaga täpselt siin tehakse proua Zaborska, aitäh! mina hääletasin selle raporti poolt, sest finantskriis jätkuvalt mõjutab Euroopa Liitu ning liikmesriigid rakendavad kärpekavasid. praegu enam kui kunagi varem peaks parlament toimima vastutustundlikult, peaks arvesse võtma ka liikmesriikide eelarvepoliitikat kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve kinnitamisel. me peaksime olema eelarvete kohtlemisel liikmesriikidel olema järjepidevad, arvesse võtma prioriteete ja vajadusel kulutusi teistele valdkondadele vähendama. Euroopa Liidu eelarve peaks olema vahendiks, mis aitab soodustada majanduskasvu kiirenemist, me peaksime samuti soodustama konkurentsivõimet, innovatsiooni, väga oluliseks teemaks Rumeenia jaoks on tagada eh, ühtekuuluvuspoliitika rahastamine. nüüd härra Teeva soovib sõna veel. European... minu arust ei ole vastuvõetav kui äh, Euroopa Liit suurendab eelarvelisi vahendeid seitsme protsendi võrra, kui äh, minu valimisringkonnas peavad kodanikud äh, kogu aeg vööd pingutama. ja kui me nüüd arvestame Euroopa Komisjoni juhi väga kavalat kõnet, kus ta räägib Euroopa Liidu prioriteetidest, ta ei, unustas mainida seda, et kui Eurotsoon loodi, siis Euroopa Komisjon, komisjoni rong, roll seisnes selles, et peab liikmesriike monitoorima, jälgima, kuid kolmeprotsendilist eelarve defitsiidi piiri on pidevalt komisjoni silmade all rikutud, see kolme kolme ja kuuekümne protsendi äh, määrad, mis paika pandi, kui Eurotsoon äh, loodi, neid pidevalt ignoreeriti ja see oli komisjonipoolne tegemata jätmine. Äh, ma eeldan, et te Böge-Kalfini raporti osas sõna ei soovi? hea küll, siis palun tõuske uuesti püsti, üks minut ja see puudutab mitmeaastast finantsraamistikku. Böge Kalfini raport. Thank you, Mr President. In that report I selle raporti puhul äh, me oma fraktsioonis mõne erandiga ähm, hääletasime sellisel viisil, et äh, võtsime arvesse ka rahvusvahelisi arenguid. me ei tohiks äh, karistada neid, kes on nii kehvas olukorras, et eh, see elustandard, mis meil praegu siin Euroopa Liidus on, on neile täiesti kättesaamatu ja sellega need eh, programmid, mida me oleksime muidu kärpinud, Äh, need me soovitasime siiski sellisel tasemel säilitada, sest äh, ma leidsin, et on oluline siduda meie heaolu teiste heaoluga, kes praegu elavad väga kehvades tingimustes ja vaesuses. Ivo Zanicki, palun aitäh, president, praegune sotsiaalne ja majanduslik kontekst, millest me räägime praeguse mitmeaastase finantsraamistiku osas, on äärmiselt problemaatiline. liikmesriigid, mis on võtnud kohustusi võtma kaasa maksu, äh, maksu äh, maksumuudatusi ning tegema kärpeid Euroopa Liitu, aga nähakse sellise asutusena, mis paneb maksumaksjale kogu koorma õlgadele. ning selleks, et kriisist tõeliselt väljuda ning garanteerida meie Euroopa noortele parem tulevik, oleks äärmiselt oluline toetada suure, suuremas määral investeeringuid nendesse sektoritesse, mis on seotud arengu ning haridusega, aitäh! Janakodakis, palun! aitäh, Margaret Thatcher ähm, tähistas oma äh, kaheksakümne seitsmendat sünnipäeva selle kuu alguses ning kogu koda kindlasti ühineb minuga, saates talle kõige suuremad õnnesoovid. härra Thatcher ähm, äh, võitles äh, kaheksakümne kolmandal aastal väga oma riigi eest ning ta ütles, et mõistagi me tahaksime saada tagasi sada protsenti, kuid me peame olema mõistlikud partnerid. Ühendkuningriik on siiamaani jäänud mõistlikuks äh, partneriks, kuid praegune äh, tagasimakse lõpetamine Ühendkuningriigile, mis on selles resolutsioonis sees, äh, ei sobi. Cameron ning Thatcher tahaksid äh, saada sellised läbirääkimise tulemused, mis on head Ühendkuningriigile ning Euroopa Liidule, seetõttu konservatiivid tahavad, et Euroopa Liidu kulutused külmutataks ning see ongi mu väga mõistlik lähenemine. ma ei saa aru, kuidas komisjon saab minna edasi, nõudes suurendamist oma eelarvesse, kuid me, ta nõuab, et liikmesriigid võtaksid vastu säästemeetmeid. endise ettevõtjana ma tean, et on võimalik igas eelarves kärpeid teha ning meie kodin-, kodanikud äh, on väärt neid äh, kärpeid ning komisjon peab äh, kuulda võtmagi kodanike häält, aitäh. Uh... aitäh Pro,, proua Angelilli, palun. aitäh, president, praegu on kriisiaeg kõikides liikmesriikides ning liikmesriikides tahetakse vähendada äh, Ehm, makseid Euroopa Liitu ning me peame ära kasutama fonde kasvu ning äh, tööhõive jaoks, me peame kulutusi, üleliigseid kulutusi ning, äh, ning äh, selliseid kulutusi vähendama, mida ei ole ette nähtud ning praegu me peame maha võtma need eelised, mida teised liikmes, mida osad liikmesriigid saavad ning seega minu arvates on hea, et nelikümmend, üheksakümmend seitse miljonit eurot jääks paika ning ähm, Itaalia ei saa jääda netomaksjaks ning anda rohkem, kui ta saab. me saame teha rohkem selleks, et äh, selliste anakronistlikke äh, arv, arvestusi vähendada. Euroopa Liidul on olnud ligi sei miljonit, miljonit eurot jäänud puudujääki ning ähm, kulutused, üleliigsed kulutused, neid kommenteerides pean ütlema, et täna on parlament jätnud, andnud äh, väga selge sõnumi, et parlamendi asukoht peab olema ainult ühes kohas, aitäh. proua Ford, palun. aitäh, äh, vahe Ehm, vahearuanne mitmeaastasele finantsraamistikule pandi paika ning see oli väga hea. kõik liikmesriigid on teinud kohalikul tasandil äh, kärpeid ning Euroopa Liidu eelarve peab samasuguse distsipliini alla käima. iga euro, iga nael, iga kroon on ära loetud ning me peame ehm, üleliigseid kulutusi vähendama ning äh, Euroopa Liidus tunduvad mitmed projektid ala-, väga, äh, väga head, kuid bürokraatia, mis praegusel, praegu on äh, on liiga suured ning äh, me saaksime fonde kasutama ära paremini piirkondlikul tas-, tasandil. ma ei ole Euroopa Liidu fondide vastu, kuid äh, ma tahaksin konkreetseid plaane selleks, kuidas üleliigseid kulutusi vähendada. me peaksime vaatama oma personalikulutusi äh, kõigepealt ning seega ma tahaksin teid kõiki üles kutsuda vaatama kõiki kõiki projekte, milline on milline on meie lisandväärtus ning kuidas me saaksime tõeliselt tööhõivet ning majanduskasva suurendada. härra Anton Jotsi, palun härra president, ma pean teile kõigepealt meelde tuletama, et finantsraamistiku läbirääkimised aastateks kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat kakskümmend on toimumas finants- ning majanduslikus ähm, kontekstis, mis on väga raske ning Euroopa Liitu nähakse kodanike poolt aina rohkem kui institutsioonina, mis suurendab maksumaksjate õlgadele äh, maksu, äh, maksukoormat, selle asemel, et olla heaks ressursiks ning seetõttu Euroopa Liidu eelarve on eh, riiklike eelarvetega vastuolus ning ka praegusel hetkel ei ole ülesandesid laiendatud eh, ning eh, Euroopa Liidu institutsioon, parlamendi pädevused, mis on seotud Lissaboni lepinguga, ei ole ka täidetud ning ma leian, et me peaksime leidma kompromissi institutsioonide vahel, nii et meil oleks suurem selgus ning et ka kodanikel oleks suurem selgus, aitäh. proua Costello. E Euroopa Liidu mitmeaastane eelarve peab olema täpselt fokusseeritud, me ei saa siin jätta kõrvale erinevaid poliitikaid ja nende eesmärki. see on üks kõige tõhusamaid vahendeid, mis meil on selleks, et luua töökohtu, töökohti ning soodustada majanduskasvu Euroopa Liidus me peaksime nendel, kes seda eelarvekava kritiseerivad, nendel küsima, millised valdkonnad nad siis täpselt sooviksid välja jätta. piisavad vahendid on ette nähtud sotsiaalfondi rahastamisele ja ma tervitan äh, ka äh, Iiri valitsuse poolt antud äh, garantiisid selleks, et võidelda noorte tööpuuduse vastu, me teame, et praegu on noorte tööpuudus Iirimaal enam kui kolmkümmend protsenti ja loodan, et saavutatakse kokkulepe ka finants tehingute maksustamise osas. härra Tännok, aitäh, kõigepealt ma sooviksin õnnitleda Küprose Vabariiki äh, Äh, selle puhul, et nad äh, nii osavalt käsitlesid äh, mitmeaastase finantsraamistiku alaseid läbirääkimisi, esimest korda on nende ees niivõrd suur ülesanne ja nemad saavad täpselt sama hästi aru kui Ühendkuningriigi kodanikud, kui tähtis on kui raha küsimus Euroopa Liidu kodanikele Ehm, David Cameron on öelnud, et kärpeplaanide ajal on täiesti vastuvõetamatu suurendada finantsvahendeid Euroopa Liidu tegevuste rahandamis, rahastamiseks see kõlas hoiatusena teistele liikmesriikidele, et Ühendkuningriik võib oma veto, vetoõigust kasutada on mitmeid äh, võimalusi äh, kärbete teostamiseks, äh, parlamendi Strasbourgi tegevuste lõpetamine on näiteks üks variantidest. ja kui me räägime arendus- ja teadusalasest tegevusest, siis praegu kärbitakse selliseid tegevusi, kuid praegu vähemalt Ühendkuningriigi kodanikud näevad, et liialt suured on kulutused Euroopa Liidu projektidele. proua Makovei, palun viimastel aastatel oleme näinud, et äh, riikide äh, eelarved, äh, eelarved on pidevalt kärbitud ja samas peame keskenduma majanduskasvu soodustamisele. Euroopa Liitki peaks oma eelarve majanduse korda seadma. see on väga olulise tähtsusega selleks, et eurokriis lähenda- eh,, lahendada. ka riikide parlamendid eh, ehitavad üles oma eelarveid, eh, pidades silmas majanduskasvu soodustamist, kui me kärbime liialt, siis eh, see hoopiski pidurdab majanduskasvu ning majanduskriis süveneb. aitäh, nüüd härra Jaar. aitäh, sooviksin pöörduda liikmesriikide äh, poole ja, ja soovitada neil üksteist kohelda võrdselt, ei saa siin topeltstandardeid äh, kasutada, Brüsselis äh, öeldakse ühte asja, räägitakse sellest, et meil on vaja uusi programme majanduskasvu soodustamiseks, innovatsiooni toetamiseks, siis minnakse koju, pealinnadesse öeldakse et äh, tahame Brüsselisse vähem raha eraldada. kui me eraldame vähem äh, raha Brüsselisse, siis saame ka vähem tagasi. nii et äh, me peaksime üksteist siiski õiglaselt kohtlema. ühelt poolt on rasked ajad liikmesriikides, kui teiselt poolt peab tagama selle, et programmid, mis Euroopa Liidule vajalikud on, liikmesriikide jaoks ja ka selleks, et majanduskasv taastuks, et neid oleks võimalik teostada. härra Pielen, palun. aitäh. praeguse programmi perioodi e, jooksul rakendatakse Euroopa Liidu eelarvet e, kõikide liikmesriikide, kaasa arvatud Poola poolt ja me näeme, et et tingimused äh, liikmesriikidele on olnud võrdsed ning äh, need signaalid on pigem julgustavad, kuid äh, kui me räägime nüüd uuest äh, eelarvest, siis on siin ka teatud ohud olemas. me peaksime tagama suurema juurdepääsu VKE-dele Euroopa Liidu finantseerimisele. peaksime suurendama ka tarbijakaitset siseturul. praeguses äh, versioonis ei ole see piisavalt, seda teemat piisavalt käsitletud. nüüd aga proua Manescu. aitäh, mina hääletasin äh, mitmeaastase finantsraamistiku ähm, raporti poolt, kuna tegemist äh, on siin ähm, stabiilse raamistikuga, mis tagaks äh, tööhõive ja elat-, ja kõrge elatustaseme Euroopa Liidu kodanikele, Euroopa Liidu eelarve ja kulutused ühtekuluvuspoliitikale kujutavad endast äh, olulist poliitilist vahendit, mis peaks liikmesriikidel olemas olema selleks, et praegusest finantskriisist välja tulla ja selleks, et aidata meil kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat ellu viia kui me soovime konkurentsivõimelisemat äh, ja äh, jätkusuutlikumat Euroopat, äh, siis me peaksime andma ka lisavahendeid või vähemalt samaväärseid vahendeid ühtekuuluvuspoliitikale, kui see oli praegusel programmiperioodil. me peaksime makromajanduslikest tingimustest loobuma, sest muidu justkui karistatakse teatud regioone. aitäh uh,. Mr Belder aitäh, nüüd härra Pelder, palun. aitäh, mul on kolm märkust, mis puudutavad mitmeaastast finantsraamistikku. Need summad peaksid olema siin väiksemad. Euroopa Liit peaks jääma oma põhitegevusalade juurde, see oli hea märkus eh, president Schulzist, seda kajastati ka Hollandi pressis, kuigi mõningate aspektidega ma seal nõustuda ei saa muidugi. kui me nüüd eh, räägime tõukefondide kasutamisest eh, vaesemates regioonides, siis sellega võime nõustuda, Euroopa Parlament sooviks, et finantstehingumaks ja käibemaksu ähm, tagastamise teemad, äh, et äh, nendele pööratakse enam tähelepanu ja liikmesriikide vastutuseks on äh, maksude kogumine ja nii see ka jääb. meil on praegu rasked ajad ja me peame seda ka oma sihiseadetes arvesse võtma. härra Messerschmidt, täna me hääletasime mitmeaastase finantsraamistiku osas ja see oli üks kõige olulisemaid küsimusi, mida meie Euroopa Parlamendi saadikutena saame hääletada. hääletasime äh, kümnete ja kümnete miljonite eurode osas ja meie fraktsioon soovis, et meil oleks nimeline hääletus, et kodanikud näeksid, kes kuidas hääletas. kui me räägime tuhandete miljonite eurode kulutamisest ja me peame näitama me peame leppima sellega, et äh, distants äh, kodanike ja parlamendi vahel äh, selliste otsuste puhul aina, aina suureneb. härra Kelly, palun. Trastelmeer on disporgan Sharmajan agus vi aasar on takiak tahut mar madalishan vota an sha inov. Kan dautar be tan MFF an a hoctach agus mar a durog big shan a hoctach socrú éigen a bhainteach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 ond i ddólam go ceart ar a fhraig mar atá iad de bharr co two de bharr costas airgid de bharr d'fhaculties taisteal anseo agus go háirithe de bharr costais í céad céad ochtó míle milliún i ngcaithfidh na bliana ní féidir go suas leis sin a thuilleadh go mí maith agat. Thank you. Mrs. Zaborska is not here, but um, Mrs. Bazescu. Domnule președinte, am votat în favoarea aitäh, ma hääletasin selle raporti poolt, kuna Euroopa Liidu eelarve on ähm, majandusstabiilsuse tagamisel väga oluline instrument. see aitab tööhõivele kaasa ning aitab majanduskasvu soodustada. eelarve aitab liikmesriikidel üle saada nendest raskustest, mis nende ees seisavad ja selles kontekstis sooviksin esile tõsta äh, eelarvedistsipliinist kinnipidamise tähtsust. liikmesriigid peaksid oma kohustusest kinni pida, pidama. mitmeaastane finantsraamistik peaks andma lisapaindlikkuse eelarvepoliitikas, tagamaks äh, selle, et äh, täielikult vahendeid ka ära kasutatakse. me näeme, et äh, eesmärgid ähm, vahendite kasutamiseks Rumeenias, need on praegu üle vaadatud, need on vähendatud, kuid äh, peaksime tagama võrdsuse ka ühtekuuluvuspoliitika ning ma-, äh, põllumajanduspoliitika vahendite äh, eraldamisel. aitäh me räägime siin tööhõivest, majanduskasvust, kriisist, kuid äh, peale sõnade pole siin mitte midagi muutunud, loogika on täpselt äh, seesama, mis viis äh, Euroopa ummikseisu ja kriisi. üha vähenevad sotsiaalsed garantiid, väheneb konkurentsivõime ja selliste suunistega eelarve vallas ei ole mitte mingisugust võimalust, et Euroopa tuleb sellest kaosest välja, mis ta ise on tekitanud. me näeme vaid seda, et kriis üha enam suureneb ja ainult finantsmaailm saab sellest kõigest kasu. me peaksime konkreetselt kaasa aitama töökohtade loomisele, tööstusettevõtteid äh, Eh, takistama tööstusettevõtete hääbumist. Eh, me peaksime lõpetama selle, et vastandatakse pidevalt tööandjaid ja töövõtjaid, ilma koostööta pole võimalik sellest kriisist välja tulla. aitäh, härra president! härra Messerschmidt den følgende rapport vi har stemt om her den handler om EU's egne järgmine raport räägib Euroopa Liidu omavahenditest, ma hääletasin sellele vastu mitte tulenevalt nendest üksikutest muudatustest, mida me nüüd teeme oma nõudmistes Euroopa Liidu liikmesriikidele, vaid selle tõttu, et omavahendite puhul ei soovita rohkem raha mitte ainult liikmesriikidelt, vaid aetakse käsi ka inimeste taskusse. inimesed peavad maksma öö, äh, lennukütuse eest, äh, soovitakse ka finantstehingumaksu ja nii edasi. igatahes, ükskõik mis fraktsiooni te kuulute, siis kui te toetate Euroopa Liidu äh, makse, siis no ajate te otseselt oma käe meie kodanike taskusse Euroopa Komisjonil on algatusõigus, nemad tulevad välja õigusloomeliste ettepanekutega, samas on neid, neid ametisse määranud lihtsalt valitsused, neid ei ole valitud, me peaksime sellise arutelu Euroopa Liidus hülgama. proua Passescu, suur tänu, härra president, mina hääletasin selle raporti poolt, sest ma usun, et omavahendite süsteemi reform Euroopa Liidus on samm edasi samuti usun ma, et omavahendid, mis põhinevad käibemaksul, on suure potentsiaaliga panustajad Euroopa Liidu eelarvesse. see võimaldab vähendada liikmesriikide panuste suurust. uus süsteem tuleks, tooks ka muud kasu, näiteks suureneks läbipaistvus, paindlikkus, etteennustatavus ning kindlus. liikmesriigid saaksid, liikmesriike koheldaks siis võrdselt ning halduskoorem väheneks. aga siin on ka mõningaid probleeme selles protsessis, mida tuleb arvesse võtta. me peame arvesse võtma seda, et metodoloogia on üsna keerukas ning seda protsessi on üsna keeruline ellu rakendada omavahendite protsess on väga oluline ning selle äh, reformile tuleks pöörata suurt tähelepanu. suur tänu, nii palju hääletusselgitustest, istung jätkub kell kolm